toetab ka kom-, e, e, komisjoni tööd üldse e, äriõiguse alal, mis Euroopas tehakse. suur tänu, proua volinik. arutelud on lõppenud, hääletamine toimub homme kaksteist kolmkümmend ja nüüd jõuame viimase päevakorrapunkti juurde, milleks on äh, Luigi Berlingeri raport äh, teemal Bologna protsess ja raportöör saab sõna neljaks minutiks, palun. härra juhataja. selle raporti eesmärgiks on Bologna protsessi taaskäivitamine eesmärk, äh, mis meil tuleb saavutada, on väga oluline. oluline on, et äh, ülikooli diplomid kehtiksid üle kogu Euroopa Liidu. kui ühes riigis saadakse ülikooli diplom, siis peab olema nii, et ka kõik teised ülikoolid teistes liikmesriikides tunnustavad seda diplomit, see on Bologna protsessi eesmärk. me ei tohi ülikooli käsitleda ainult liikmesriigi tasandilt, ülikoolid on rahvusvahelised. teadusuuringud, arengutegevus äh, on rahvusvahelised, elukutsed, mida õpetatakse, on rahvusvahelised väga oluline on ka see, et äh, kutsetegevuse harrastamine ei ole piiratud ainult liikmesriigiga, vaid äh, seda saab teha üle kogu Euroopa Liidu. niimoodi me anname ka majandusse lisandväärtuse ja vastame noorte ootustele. mida siis liikmesriigid nüüd peaksid tegema? tunnustamine välisriigis ei ole liikmesriikide ülesanne, vaid Euroopa Liidu ülesanne. Euroopa Liit peab äh, rakendama sellist poliitikat, et äh, oleks vastavad stiimulid loodud sada nelikümmend üheksa, artikkel sada nelikümmend üheksa Lissaboni lepingus äh, puudutab ülikooli diplomite tunnustamise küsimust toonitatav, kuivõrd oluline on kõrghariduse arendamine, eriti Euroopa mõõtme arendamine kõrghariduses. raport äh, toonitab seetõttu, et liikmesriikidel ei peaks olema mitte ainult pädevused, vaid ka Euroopa Liidul peaks need pädevused olema. iga kahe aasta tagant peaks toimuma haridusalane tippkohtumine, järgmine saab olema Bukarestis ja mida meil tuleks teha. raport äh, toob välja mitmesuguseid meetmeid. meil on vaja järk, järgulist äh, lähenemist, et äh, meetmed ja ettepanekud rakendada. eesmärgiks on, et ülikoolid oleksid euroopalikud. meil on vaja paindlikke õppekavasid ja kontrollitavaid tulemusi. tuleb kindlasti tagada ülikooli hariduse kvaliteet. erinevad äh, ülikoolid äh, peaksid äh, teineteist vastastikku usaldama, siis on võimalik saavutada diplomite tunnustamine tunnustamine peaks äh, olema automaatne, nii et ülikooli diplomid kehtiksid üle kogu Euroopa Liidu. meil tuleb kõrvaldada sotsiaalsed äh, takistused, mis on äh, nende üliõpilaste teel, kes on pärit vaesematest ühiskonnakihtidest ja kes kannatavad valitsuste kokkuhoiupoliitikate all meil tuleb muuta õppekavasid, tuleb muuta didaktikat, tuleb edendada elukestvat õpet. oluline on luua Euroopa kõrghariduse ala, mis toimiks äh, koos äh, teadusuurimisalaga. sadu aastaid tagasi tuldi Bolognas äh, välja ideega, et Alma Mater peakski olema Euroopa kultuuri ühendamise aluseks. nüüd meil on riigid ja meil on liikide ülene tase ja sellest lähtuvalt me nõuame, et Euroopa Liit edendaks äh, ülikooli kodakondsust Euroopa tasandil. suur tänu! viis kolleegi saavad äh, võimaluse sõnavõtu, kõigepealt proua Roitova. Äh, suur tänu. eelarve kokkutõmbamine hariduse vallas on tege-, on tee põrgusse. kuidas me suudame veenda äh, liikmesriige, et nad investeeriksid kolm protsenti teadusesse ja haridusse? kuidas me saame motiveerida ettevõtteid, et nad eh, hõlmaksid ennast rohkem teadusprogrammidega ja ülikoolidega oleksid paremini seotud vasta- va,, vaatamata kriisile, sest lõpetajad muidu eh, täiendavad ainult eh, töötute ridu kvalifikatsiooni tunnustamisel takstik, olevad takistused ainult süvendavad probleeme. prioriteet ülikoolide jaoks ei ole kvalifikatsioonide tunnustamine ja seepärast ma tervitan seda raportit, mis puudutab Bologna programmi, sest et see aitab meie majandust taastada järgmine kõneleja. Eh, suur tänu, ma kõigepealt tahaksin tänada härra Bellingeeri selle raporti eest. Mm, haridus eh, ei ole kiire ja eh, odav protsess, kui me tahame Euroopa majanduse konkurentsivõimet tõsta, vähendada tööpuudust, Ehm, noorte hulgas suurendada noorte liikuvust, siis me peame üle saama eh, protektsionismist, sest see on takistuseks. sellepärast kutsun ma üles Euroopa Komisjoni eh, tegelema Euroopa tasemel vähemalt kahe küsimusega. kõigepealt hariduse eh, lähenemine just nimelt ka kraadiõppe tasemel seadusandluse kaudu saab parandada ehm, diplomite vastastikust tunnustamist. kui me teeme seda riigiülesel tasemel, ehm, kui me seda riigiülesel tasemel ei tee, siis puutume ikka kokku protektsionismiga. härra Migalski, palun. härra president, daamid ja härrad, meil on siin väike probleem konservatiivide seas. näiteks, kuidas siin rääkida kutsekvalifikatsiooni tunnustamisest, me meid huvitab ka, eh, kuidas idapartnerluse kaudu haridust arendada, kolmandate riikidega suhteid arendada. me oleme raportööri eh, ütluste osas ka eh, natuke mures. ta ütleb, et tuleks kõige vaesemaid aidata, aidata neid hariduse juurde. samas räägitakse ka kooli kohustusest, teatud perioodist, mis tuleb kohustuslikult koolis veeta, kuid see kõik toob kaasa teatud kulud kas meil on selliseid haridusprogramme, mis neid mõtteid aitavad toetada? tänan. Piotr Boriss, palun. E, suur tänu, ma sooviksin e, kolleeg Berlingeri tänada raporti eest. me tunneme oma kolleegi juba aastaid, hindame teda. aga mida me soovime saavutada? E, mida me soovime oma õpilastele, üliõpilastele me soovime, et nad saaksid vabalt valida töökohti vabal tööturul. meil on muide Poolas tuhandeid näiteid selle kohta, kuidas just tänu eh, mobiilsetele õppimisvõimalustele on eh, poolakad leidnud tööd Euroopa Liidus. Erasmus on väga hea programm, väga oluline. me peame tegema ka nii, et Bologna protsess äh, jätkuks. loomulikult äh, kõik äh, ülikoole, kõrgkoole ei saa omavahel võrrelda, me ei saa ülikooli Muusikaakadeemiaga võrrelda, kuid kõik peaksid Bologna protsessist siiski kasu saama, tänan. Jaroslav Paška, palun. volinik selle aasta aprillis korraldatakse Bukarestis äh, Bologna protsessi teemaline konverents, kus pannakse paika prioriteedid järgnevaks kolmeks aastaks. Bologna protsessi põhieesmärgiks on see, et äh, kõik äh, üliõpilased Euroopa Liidus saaksid õiguse lõpetada ülikooli õpingud, teades, et äh, kvalifikatsiooni tunnustatakse ka teistes liikmesriikides. meie eesmärgiks on pakkuda piiratud vahenditega kõrgekvaliteedilist haridust. meie investeeringud kõrgharidusse peaksid keskenduma nendele meetmetele, mis edendavad äh, kvaliteeti. tuleb alustada ülikoolidele mis pakuvad kõrgetasemelist haridust ja mille diplomeid oleks võimalik tunnustada ka teistes liikmesriikides. suur tänu ja nüüd äh, saab sõna volinik Vassiljev. Eh, kõigepealt ma tahaksin tänada eh, Euroopa Parlamendi ja härra Berlingeri selle eest, et nad eh, tegelesid niisuguse olulise teemaga, nad tulid ähm, väga olulistele järeldustele ajal, mil meie valmistame ette Bologna nõukogu äh, ministrite äh, kohtumist. see teema nõuab nii poliitilist ja, kui ka avalikku tähelepanu ja ta väärib seda. Bologna protsess toimub praegu väga raskel ajal, tööpuudus eriti noorte hulgas on jõudnud paljudes Euroopa Liidu osades rekordtasemele. sellepärast on õige aeg küsida, kuidas Bologna protsess kõrghariduses saaks äh, aidata meil leida kriisile leevendust. see annab ka võimaluse hinnata äh, tulemusi pärast reformi äh, Euroopa Komisjon eh, tervitab seda raportit, see toob välja eh, positiivse, mis Bologna protsessil on olnud ning näitab, mida edasi teha. see annab olulise panuse eh, väga olulisse arutelusse, mis puudutab ehm, tule, kõrghariduse tulevikku Bologna protsess Eh, toimub üheksa, neljakümne seitsmes maal ja ilmselt eh, on väga kasulik olnud see kahetsükliline süsteem, mille viis sisse Bologna. Eh, tegeldakse kvaliteedi hindamisega, on palju muudki positiivset, aga küsimusi on jäänud, kuidas näiteks saada võrreldavaid andmeid Eh, kuidas eh, saada andmeid õpitulemuste kohta, kuidas eh, läbipaistvalt rakendada kvalifikatsioonivõrgustikke, need on need kõige tähtsamad probleemid ja seega peame me püüdma parandada kvaliteeti, stimuleerima liikuvust ning tagama, et meie süsteemid ja meie õppekavad oleksid olulisemad tööturu seisukohast aga kõige olulisem on see, me peame eh, lubama suurema arvu tudengeid eh, kõrgharidusse, et kõik võidaksid sellest. ma kinnitan teile komisjoni nimel, et me töötame nende eh, eesmärkide nimel, me töötame kõigiga, kes on hõlmatud Bologna protsessist, et ühiseid eesmärke saavutada. suur tänu! tänan! ma tahaksin äh, esile tõsta Euroopa Komisjoni aktiivsust